Pan preseda. So good afternoon, colleagues. We can start our tere päevast, kolleegid, saame alustada pärastlõunase istungiga. eilse istungi protokoll on kättesaadaval, kas kellelgi on vastuväiteid selle tekstile? kui ei, siis on protokoll vastu võetud. järgmine ja päeva, päevakorras täna pärastlõunal esimene punkt on inimõiguste rikkumise juhtumite arutelu, esimene punkt on Punjabi kuberneri Salmanta Seeri mõrv Pakistanis ja nüüd annan sõna kõigepealt resolutsiooni autoritele, see tähendab, et proua Šaake, kaks minutit, palun. aitäh, president, volinik Füüle, kolleegid. Pakistanis toimub põhimõtteline võitlus äh, ekstremism, mida oleme näinud, peaks olema lõpp, peaks lõppema, eriti niinimetatud jumalateotuse seadused ekstremismivastane võitlus ei ole lihtne ülesanne Pakistani valitsusele ja kodanikele ja kõik need, kes on meiega selles osas ühel meelel, vajavad meie tuge, me peame terrorismi hävitama. kuberner Salmar Taseer mõrvati julmalt sallimatuse põhjusel omaenda ähm, ihukaitse poolt tema tütar kirjutas kirja, mis avaldati ka Financial Timesis, ma tahaksin seda tsiteerida, sellepärast et äh, ta võtab väga hästi kokku öö, äh, oma isa mälestuse, ta ütleb mõrvari kohta. härra Kodri ja tema toetajad öö, äh, võisid ju ennast sellel päeval väga tähtsana tunda, aga nad on väga eksinud, kui nad arvavad, et neil õnnestus vaikima sundida minu isa, või äh, kõik need teised, kes kannavad Pakistani asutaja härra Jinnah äh, mõtteid edasi. minu isa võitles äh, tolerantse Pakistani nimel. Libera-, liberaalsed hääled vaikivad nüüd, aga me ei unusta tema julgust, mis inspireeris teisi ka teised mõistsid äh, hukka jumalateaduse seadused, sealhulgas ka konservatiivsed poliitikud, ma arvan, et see kehtib ka siin Euroopa Parlamendi kohta. Salman Tazeri äh, tütar äh, on õppinud poliitikateadusi, väga paljud noored Pakistani üliõpilased õpivad madrases ja me peame toetama Pakistani nende võitluses suur tänu, president. paar nädalat pärast seda, kui Pakistani koalitsioonivalitsus oli kokkuvarisemise äärel, mõrvati Punjabi kuberner ja see tekitas äh, suuri rahutusi. kuberner suri oma põhimõtete nimel seetõttu, et ta julges nõuda kristlase Asja Biibi vabastamist. see on järjekordne rünnak kõrgele Pakistani poliit-, poliitikule ja tagab, et julgeolekuolukord selles riigis, tõestab, et julgeolekuolukord selles riigis ei ole rahuldav. see näitab ka, et Pakistan on liikumas selles suunas, kus võimulolijad toetavad järeleandmisi ekstremistidele eile rääkisime kristlaste tagasirääkimise ta,, tagakiusamisest, täna võtsime resolutsiooni vastu ja ma arvan, et proua Ashtonil on siin väga lai tööpõld, ta peab äh, survestama Pakistani valitsust, et nad võitleksid äh, ekstremismina. ka proua Korhola, palun. täiesti šokeeriv oli see, kuid kahjuks ei olnud üllatav, et kuberner Taseer on mõrvatud mina teadsin isiklikult Benazir Bhutat ja minister Sababatit. temagi on minu heaks sõbraks saanud. ja mis neid kõiki ühendab, see nende vaprus kritiseerida häälekalt neid Jumala teotuse seadusi ja neid just kiusatakse taga ekstremistide poolt. Pakistani valitsus on võtnud terve rea samme, et vähemuste õigusi parem, parandada ja valitsus on ka moodustanud komisjoni diskrimineerivate seaduste eh, läbivaatamiseks, sealhulgas ka selle jumalateotuste seaduse läbivaatamiseks, aga see töö ei ole veel lõpule jõudnud, vaatamata võetud sammudele. ja kuni selline tohutu auk on seaduses, nagu jumalateaduse seaduses ta on, see võimaldab Eh, mis võimaldab eh, ekstremistidel oma tegusid teha, siis on ka raske midagi ära teha, kuid ma loodan, et selle resolutsiooniga me suudame avaldada oma solidaarsust valitsusele Pakistanis, et nad saaksid võidelda ekstremismi vastu Pakistanis, aitäh! tänan, proua Korhola! järgmisena saab sõna proua Jenninger de Odener. suur tänu! täpselt kaheksa kuud tagasi, kahekümnendal mail võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni Pakistani Vabariigi koht, Islamivabariigi kohta ja täna on meil jälle see küsimus päevakorras tänu sellele, et kolmekümne viie aastasele Asia Biibile on surmanuhtlus mõistetud ja et on, et on mõrvatud Salman Taseer selle eest, et ta kaitses seda tähendab, et see, mida me kaheksa kuud tagasi nõudsime, ei ole mitte midagi muutnud, asi on läinud veel halvemaks. Äh, probleeme on nii inimõiguste, jumalateotuste seaduse alusel kui ka mm, sõnavabadusega, see näitab seda, kuivõrd keeruline on olukord. Pakistan on jagatud äh, niimoodi äh, religioosses mõttes, et mõlemad pooled ründavad kohalikke võimukandjaid ja eriti kriminaalkoodeksis, kus on säte kakssada üheksakümmend viis C, eh, seal on olemas eh, surmanuhtlus jumala teotuse eest. ning Pakistani poliitikud näiteks öö, eh, opositsionäärid blokeerivad selle seaduse reformimist, vaatamata vähemuste ministri jõupingustuste, jõupingutustele ja vaatamata Äh, jõupingutustele muuta paremaks suhted ajakirjandist, ajakirjanikega. meie ei sekku siin äh, mitte siseasjadesse, vaid meenutame ainult Pakistani põhiseaduse tähtsaid põhimõtteid. suur aitäh, nüüd palun proua Verža. suur tänu, härra president. kallid kolleegid, tahaksin kõne avamiseks öelda seda, et lugesin ühisresolutsiooni Pakistani kohta ning eriti äh, kuberner Salman Taseeri mõrva kohta ja äh, lugesin seda suure huviga, näen siin äh, olulist kontrasti selle resolutsiooniga, mis kiideti heaks täna hommikul kristlaste tagakiusamise vastu. me räägime siin sõnavabadusest, südametunnistuse vabadusest Äh, teistest vabadustest, siis meile peaksid ikkagi võrdselt huvi pakkuma kõik need, keda kiusatakse taga oma usuliste valikute tõttu, näiteks siis, kui nad ka usutunnistust muudavad või kui nad jumalasse üleüldse ei usu. kui me tahame võidelda äärmuslike liikumiste vastu, siis peame seisma hea kõikide nende eest, kes äärmuslaste ohvrid on ükski religioon ei ole ega ei ole ka olnud äh, selline, millel oleks õigus selliseid tagakiusamist läbi viia, kui me võtame näiteks Ladina-Ameerika või kas või ristisõjad, inkvisitsioon või katoliiklaste toime pandud juudivastasus kahekümnendal sajandil, mis endiselt veel kestab mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides. kõikides religioonides on oma äärmuslased ja enamasti ohvriks on sama usutunnistuse mõõdukad inimesed. kuberner Salman Taseeri mõrv on väga näitlik, ta nimelt julges mõista hukka Jumala teotuse seadused ning samuti mõista hukka teatud äärmuslaste rühmitusi. sarnane juhtum on ka äh, Asia Biibi juhtum, kes mõisteti süüdi vastavalt Pakistani karistusseadustikule tegemist on fanaatiliste rühmitustega. ärgem unustagem ka seda, et jumalateaduse seadused kehtivad eelkõige moslemitele. see mõjutab kõiki usuvähemusi, eriti naisi, samuti aga ametiühingute liikmeid, ajakirjanikke, advokaate. Nendelt inimestelt on ära võetud nende õigused ja vabadused, nad peavad elama varjatult. president katkestab nii et oleks aeg, et Euroopa Liidu välisteenistus muudaks oma poliitikat ja tahaksin, härra volinik, et ka teie teeksite meile selge ülevaate kok-, lep-, lepingust Tuneesiaga, samuti Pakistaniga ning et Tuneesia oleks meile õppetunniks ja oleks teile õppetunniks. suur tänu. nüüd palun kolleeg Lambert ma arvan, et äh, kõik meie soovime saata ka oma kaastunde avalduse kuberner Tasari perele ja lähedastele. ja peame täna silmas, meeles tema äh, toetust äh, Asia Piibile, tema positsioon selles küsimuses oli vastuoluline ja nagu ta ka ise teadis, ohtlik me mõistame selle mõrva tausta ja Pakistani avalikkuse reaktsiooni, aga me peame ka kiitma siinkohal Pakistani meediaregulaatorid, kes on võtnud samme teatud ajalehtede suunas seoses nende kajastusega jumalateaduse seadused panevad kõik Pakistani kodanikud ohtu, nii moslemid, kristlased kui teised, nagu paljud täna on juba öelnud. me teame, et Pakistani valitsus on värskelt demokraatia teele pöördunud, tal on äh, raske kaitsta oma piire, on üleujutused, maavärin sellel nädalal, me teame, et neil on raske aga me mõistame ka, et neil on vaja meie tuge selleks, et arendada Pakistani siseselt demokraatiat, muuhulgas ka poliitilises võitluses eh, ekstremismi vastu ja inimõiguste nimel ja meie roll demokraatlike parlamendisaadet, saadikutena on toetada kõiki neid, kes töötavad demokraatia nimel ja anda neile võimalus sõna võtta. aga me palume Pakistani valitsusel ka tegutseda, muuhulgas selleks, et kaotada nende reservatsioonid eh, rahvusvahelise inim- ja kodanikuõiguste konventsiooni osas, mille nad on ratifitseerinud, kuid eh, reservatsioonidega ja seda me kinnitasime ka meie delegatsiooni hiljutisel visiidil Pakistani. ja me tahame samuti, et valitsus muudaks ära jumalateotuse seadused, sellepärast et seda seadust pigem kuritarvitatakse, kui rakendatakse, aitäh! suur tänu! nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Kelam, üks minut Rahvapartei nimel. me kõik mõistame tugevalt hukka Punjabi kuberneri mõrva. see mõrv sooritati kontekstis, kus härra Taseer oli vastu kurikuulsale jumalateaduse seadusele, mis on olnud põhjenduseks selleks, et taga kiusata teisi religioosseid rühmitusi avaldades oma muret äh, ekstremismi leviku üle Pakistanis, mõistame ka, et mõõdukad moslemid ja Pakistani valitsus, mille liige oli ka härra Taseer, on saanud kaotuse osaliseks ja me avaldame neile kaastunnet. me muretseme, et suur enamus Pakistani äh, Ehm, ühiskonnast on selle mõrva hukka mõistnud, isegi kui osa advokaatidest on selle heaks kiitnud. osa neist on ka üles kutsunud jumalateaduse seadusi muutma ja see on ka meie nõudmine. samuti soovime toetada ekstremismivastast võitlust Pakistanis. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Repo. puhemees, Punjabin kumernöörin Salman Ta-. suur tänu Eh, Punjabi kuberneri mõrv tähendab ju seda, et tegemist on Pakistanis sallimatusega, usulise sallimatusega. ta oli üks neid väheseid, kes julges avalikult kritiseerida Jumala teast, teotuse seadust ja samuti palus ta, et see kristlasest, eh, kristlasest naine Asia Bibi eh, vabastataks ja käis temal ka vanglas külas nende saatus, kes julgevad kritiseerida Pakistanis, eh, on vägagi <clears throat> murettekitav. ja ka tema asi ja Babi, Biibi eh, saatus on ohus, isegi kui ta vabaks tehakse. ja samal ajal naudib eh, Pakistan erikohtlemist kaubanduses Euroopa Liiduga. ja Euroopa Liit annab veel peale selle hädaabi Euro Pakistanile. suur tänu, härra Repo ja nüüd proua Ojuland äh, ALDE nimel. härra president, kuberner Salman Tasiri mõrv ei ole mitte ainult eraviisiline tragöödia, see on suur tragöödia kogu demokraatiale Pakistanile. kõik need õudsed juhtumid ja intsidendid, mida on selles resolutsioonis mainitud, võtavad kõik, moodustavad kõik äh, ohumärgi selle eest, et Pakistani ühiskond ei ole valmis äh, sekku-, äh, ilmalikkuse poole liikuma ja on tõusuteel hoopiski reli-, religioosne ekstremism. kuidas saab Pakistan ennast isegi kutsuda demokraatlikuks riigiks, kui usuvabadus, mida põhiseadusega lubatakse, tegelikult äh, ei tähenda midagi ja selle asemel kohaldatakse hoopiski jumalateaduse seadust. mina tahaksin, et Euroopa Liit mõtleks järele, mida selliste ebainimlike seaduste äh, tagajärjed tähendavad meie suhetele Pakistaniga. Pakistan võiks tõepoolest palju kasu saada sellest, et ta selle koleda seaduse äh, tagasi võtaks ja samuti kaotaks ka need trahvid, mis sellest tulenevad. samuti ma loodan, et Pakistani valitsus äh, tugevdab neid meetmeid, mida on tarvis võtta selleks, et võidelda vägivaldse ekstremismiga. vägivald põhjustab uut vägivalda ja ma olen kindel, et Pakistan ei saa lubada enesele tervet suurt täielikku äh, kodusõda ekstremistlike grupeeringute vahel, Talibaniga eriti. suur tänu. nüüd ECR-i nimel härra Tšernetski, palun. suur tänu, härra president. jällegi räägime Pakistanist ja Pakistani probleemidest. jällegi on tegemist kohutava mõrvaga oleme mitmeid kordi juba teinud sellesama teemaga tööd, paar kuud tagasi kiitsime heaks resolutsiooni, mis käsitles just nimelt Pakistani küsimust. täna räägime jälle sellest samast küsimusest, tegemist oleks justkui kuuma kartuliga, mis käest kätte liigub. ja tuleb nüüd selgelt välja öelda, et tolereeritakse liigselt Pakistanis kestvat olukorda. ei saa ju tolereerida avalikult esinevate imaamide tegevust, kes õhutavad mõrvale. nägime, mida on tehtud Pakistanis ka raha eest ja mida Pakistani ja kuidas Pakistani võimuorganid ei ole millelegi reageerinud ja see tuleb ka selgelt välja öelda, nii et see on ikkagi nende vastutus suur aitäh ja nüüd palun EFT nimel härra Tartmaa. isiklikult mina veetsin palju aega Salman Taseriga koos, kui me olime mõlemad oma kahekümnendates, me olime sõbrad. Salman kirjutas mulle parlamenti ja kutsus mind isikliku külalisena Punjabi kuberneri lossi. see kiri saabus pärast seda, kui kuberner Taser oli juba mõrvatud. Salmar oli sarmikas mees, väga intelligentne, suure karismaga, väga võimekas ja efektiivne. ta esindas parimat Pakistanist. ta oli moslem, kuid mitte fundamentalist. nagu öeldud, toetas äh, Salman tugevasti äh, jumalateaduse seadusega süüdi mõistetud äh, kristlasest naist. ta maksis selle eest oma eluga, see oli poliitiline mõrv. Pakistan ei ole mitte ainult suur arenguriik, vaid see on ka riik, millel on kakskümmend tuumalõhkepead. ma tulin täna eelkõige siia selleks, et väljendada oma tohutut kahjutunnet, aga ka oma väga suurt muret Pakistani pärast, aitäh! suur tänu ja järgmiseks palun Toomas Mann suur tänu, härra president. Punjabi kuberneri Salman Taseri julm mõrv näitab, kuidas äärmuslikud jõud on võimule tõusmas Pakistanis. tuhanded inimesed avaldasid meelt mitte mõrva vastu, vaid hoopiski mõrvari toetuseks mõrvatu oli väga tugevalt jumalateaduse seaduste vastu. Asia Bibi, sellest mõned siin juba rääkisid, oli kristlane või on kristlane ja ta olevat seega prohvet Muhamedi vastu ning tema mõisteti surma. kuberner Taser oli üks peamisi äärmuslaste vastaseid Pakistanis on sada kuuskümmend miljonit inimest, vaid kolm miljonit kristlast. mis on neist saanud? tegemist on järjest nõrgemas positsioonis oleva vähemusega. kristlasi on lihtsalt järjest vähem. delegatsioon, mida mina juhib, juhin, peab rõhuma sellele, et me viiksime läbi detailse uurimise Salman Taseeri mõrva kohta ja süüdlased tuleb ka kohtu ette tuua. järgmisena härra Paletskis, palun härra president, olukord Pakistanis on muutumas väga keeruliseks tänu nii sisemistele kui ka välispoliitilistele tingimustele. sellised sündmused nagu poliitiline mõrv usulistel põhjustel on šokeerinud kogu riiki ja ühiskonda. sellised selle mõjud võivad tekitada uusi sündmusi, mis omakorda võivad kaasa tuua suurema äh, religioosse fanatismi Pakistanis. meie resolutsioon peaks saavutama järgmist, meie eesmärgiks peaks olema suunata sündmusi teises suunas, me peaksime aitama valitsusel Pakistanis leida jõudu selleks, et seista vastu usulisele sallimatusele ja peaksime just sedasorti käitumist toetama. mis puudutab kohtunikke, kes äh, tegutsevad väga keeruliste teemadega, äh, nemad on samuti oluline teema. ja järgmine kõneleja järgmises voorus, härra Žaaba, palun. E härra president, tänan teid olen mitmeid kordi rõhutanud seda, et Euroopa Liit peab teatud riigid hukka mõistma inimõiguste rikkumise pärast. Euroopa Liit ei tohi, sellepärast et tegemist on Pakistaniga, vähemasti parlamendi arvamusel, mitte välja öelda seda, et Pakistan ei austa usuvähemusi, näiteks kristlasi. ja see ei puuduta mitte ainult äh, Pakistani, ka mujal kiusatakse taga kristlaste kogukondi. seekord on ohvriks sattunud härra Taseer, kuid äh, usuvabadus on meie ühine väärtus, ühine pärand ja me ei saa võtta teisi tõsiselt ega ka ennast tõsiselt, kui me ei ole äh, Äh, inimõiguse kaitsjate õiguste rikkumise vastu. nüüd on meil vaba mikrofoni aeg, meil on väike probleem, sellepärast et neliteist sõnasoovijat on, ma pakun välja, et te kõik saate kõneaega, aga igaüks saab tõesti ühe minuti, nii et kõik teised kolleegid saaksid ka sõna. olete nõus? üks minut ja kõigepealt sõna Silvestrisele, härra Silvestrisele. L'Europa non sta, non può restare inerme lugupeetud härra volinik, Euroopa ei tohi lihtsalt käed rüpes istuda, aga see just ongi praegu käimas. see, mis Pakistanis aset leidis, nimelt kuberner Salman Taseri mõrv, on väga tõsine ja olukord muutub veelgi kehvemaks. moslemite ning kristlaste vahelised suhted on järjest keerulisemad ning jumalateaduse seadus rikub põhiõigusi ja inimesed, kes ütlevad selgelt välja, et need seadused ei äh, ole õiged, äh, need lihtsalt mõrvatakse. sellepärast, et äh, Salman Taseril oli piisavalt julgust, et öelda, et tema ei ole selle seadusega nõus ega ka teiste põhiseadus, vabandust, põhiõiguste vastaste seadustega nõus. nii et Euroopa peab siin sekkuma, muidu kõik need, kes vapralt võitlevad, jäävad täielikku isolatsiooni. suur aitäh, suur aitäh, et jäite ka oma kõneaja sisse nüüd palun härra Arlaki, palun. president, just a uh, uh, word of criticism. paar kriitilist sõna selle kohta, kuidas Euroopa avalikkus ja kuidas ka see parlamendi mõningad inimesed siin kohtlevad Pakistani. ma näen, et väga palju süüdistatakse Pakistani, aga ei tehta jõupingutusi ega ei nähta neid pingutusi, mida Pakistani valitsus ja kodanikuühendus, ühendused teevad demokraatia kaitsel. peaks olema selge, et rohkem kui üheksakümmend protsenti Pakistani rahvast on terrorismi vastu ja maksavad selle eest väga kõrget hinda. ja kuberner Salman Taseri mõrva mõistis hukku suur hulk inimesi, samuti ka, ka prominentsed teadlased tegid seda ja ka mõõdukad moslemid ja kõik valitsuse esindajad on seda teinud, seda peavad kõik tunnistama, aitäh. suur tänu, nüüd palun proua Jäätenmägi. suur tänu, usuvabadus on üks põhilisemaid inimõigusi, aga vaatamata sellele rikutakse seda peaaegu igapäevaselt maailma eri kohtades. see on väga sobimatu, seda ei või taluda jumalateaduse seadus on seotud äh, pärineb sellest Pakistani kaheksakümnendate aastate sõjaväe diktatuuri ajast ja praegu kasutatakse seda selleks, et äh, usuvähemusi äh, survestada ja meie peame olema selles küsimuses väga ranged, hoolitsema selle eest, et et Pakistani valitsus selle koleda seaduse kehtetuks muudab. Charles Tannock, palun. sel päeval, kui Salman Taseer maha maeti, tundus mulle, et maeti kogu lootus Pakistani jaoks. ta oli ta oli valgustatud avalik teenistuja ja tema sai oh-, tema langes nende koledate seaduste ohvriks selle eest ka, et ta kristlasest naise eest seisis ja meie siin parlamendis oleme kutsunud üles juba tükk aega, et need seadused kehtetuks tunnistataks, mida kasutatakse sagedasti Pakistani elam-, äh, vähe-, usuvähemuste vastu. ja see näitab, kuidas ühiskond on ragist-, radikaliseerumas. Äh, <clears throat> äh, mõned peavoolupoliitikud, kes püüavad järgida mõrvatud kuberneri eeskuju, ka nemad ei saa seda nüüd teha, sellepärast et nad kardavad. ja selle asemel on vanaat-, fanaatikud ja sealhulgas ka juhtivad kohtunikud kiidavad fanatismi ja paistab, et nemad hakkavad seda ideede võitlust võitma Pakistanis. ja sellepärast ongi kodumaine terrorism tõusuteel Äh, ja nagu me nägime seda ju ka eelmisel nädalal, kas Euroopa Liit saab tõesti oma suhteid hoida selle riigiga, eriti arvestades seda, kui lahkesti me neile kauba, kauba ja abi ajal, äh, kaupa ja abi anname? The... suur tänu, nüüd härra Kelly, palun. me räägime siin kahekordsest tragöödiast, esiteks süütu mehe hukkamisest ja tema enda ihukaitse poolt. ma saan avaldada oma kaastunnet, sest mul oli mm, paar nädalat tagasi sarnane kogemus. kahekümne seitsme aastane tütarlaps Iirimaalt äh, tapeti tema enda voodis äh, röövlite poolt äh,. seda püüdi kinni mätsida ja näit-, näidata enesetapulana äh, tulemus on sarnane. paar nädalat tagasi olin ma öö, osana USA delegatsioonist Ameerikas ja öö, ma rääkisin seal ministriga, kes tundus väga mõistlik inimene ja me peaksime just selliste mõistlike inimestega rääkima. suur tänu ja nüüd kolleeg Paška, palun suur tänu, härra president, härra volinik. kuberner Tasseri mõrv on huvitav seoses oma taustaga. see mõrv toimus Pakistani usuliste liidrite heakskiidul, see tähendab seda, et äh, usulised mõrvad on Pakistanis lubatud ja jumalateaduse seadused, ähm, nende alusel karistatakse inimesi kuni surmanuhtluseni välja. me peame olema järjekindlad, me peame survestama äh, Äh, Pakistani valitsust, me peame ootama ka oma riikide valitsustelt äh, sedasama, me ei saa kahekümne esimesel sajandil äh, sellist keskeal-, keskajalist praktikat aktsepteerida. härra Segedi, palun. suur tänu, härra president, tahaksin öelda seda, et siin tuleb ühte asja silmas pidada, nimelt olukord Pakistanis üldiselt on väga murettekitav ja mitte ainult äh, käesoleva juhtumi valguses. Pakistan ei ole tegelikult meist kuigi kaugel, kui me selle üle järele mõtleme, sest et äh, probleemid, nii eetilised kui poliitilised, jõuavad lõpuks ka meieni ja see kõik mõjutab ka meid äh, kas või rändevoogude tõttu ühes või teises suunas, nii et me peame nendele probleemidele tähelepanu pöörama. on veel üks teine aspekt, mis samuti on väga murettekitav. tegemist on pidevate kestvate rünnakutega Afganistani poolt ja samuti ka moslemi äärmuslaste küsimus, mis oli ju ka Salman Taseri mõrva taustaks. sõna saab proua Makovei. asasinarea guvernatorului Salman Taser, una dintre Punjabi kuberneri mõrv, selle inimese mõrv, kes oli pühendunud just nimelt sallivuse edendamisele Pakistanis, see on, näitab, kuivõrd on inimõiguste rikkumised kasvanud vaba, sõnavabadus karistatakse vanglakaristuse või isegi surmanuhtlusega. Salman Taseer kaotas oma elu sellepärast, et ta julges välja sõna võtta ja kaitses teisi. peame toetama neid, kes on piisavalt vaprad selleks, et kaitsma, kaitsta demokraatiat ja inimõigusi ka omaenda elu hinnaga me kutsume üles Pakistani valitsust karistama neid kurjategijaid ja samuti võtma tagasi need jumalateaduse seadused nüüd suur tänu, härra Patten. president, kuberner Salman Taseeri mõrv on brutaalne ja tra-, traagiline kuritegu. tapeti ta islami ekstremistide poolt sellepärast, et tema soovis äh, nende seaduste kaotamist. mida see tähendab Pakistan, Pakistani jaoks, aga mida see tähendab lääne jaoks? me peame tegema kõik selleks, et võidelda selle vastu, et islami äärmuslus ei juurduks Euroopas Sharia õigust tunnistatakse juba mõnedes Ühendkuningriigi tribunalides. on näiteks sellised linnapiirkonnad, kus de facto kasutatakse Sharia seadusi me, meil on läbi tehtud renessanss, valgustusaeg, tööstusrevolutsioon, moodne ajastu ja nüüd me oleme Maoli kuuenda sea-, kuuenda sajandi ideoloogia vastas valitsustel tule, valitsused peavad siin ainult silmas poliitilist korrektsust ja mõnede islamiriikide majanduslikku võimsust. me peame toetama mode-, mõõdukat ja progressiivseid elemente Pakistani taolistes riikides, aga üle kõige peame me hoolitsema selle eest, et islami fundamentalism ja šaaria seadustel ei ole mingit kohta kaasaegses lääne liberaalses demokraatias. suur tänu! suur tänu, järgmine kõneleja on härra Breda. mulțumesc mult, domnule președinte suur tänu. kõigepealt tahaksin ma ütelda järgmist. ma mõistan hukka brutaalse eh, mõrva ning Salman Taseer oli tuntud isik Pakistani ühiskonnas ja ta oli tuntud ka Ähm, moder-, äh, sallivuse eestvõitlejana. mõned kuud tagasi me rääkisime sellest, et on tarvis võidelda äh, nende jumalateaduse seaduste vastu. meenutagem siis, et selliste seaduste kuritarvitamine tekitab sallimatuse ühiskonna, mis kutsub esile äh, sallimatust usu, usulistel põhjustel ning samuti äh, kutsub see esile diskrimineerimist. võtkem näiteks Asia Bibi juhtum, äh, mis tegelikult viis ka äh, kuberner Salman Tasaari mõrvani, see on hea näide sellest. usume, et Euroopa Parlamendil tuleb näidata seda, et me peame oluliseks võitlust selles riigis ekstremismi vastaseks võitluseks ning ma kutsun üles mõistlikke hääli kuulama seda tolles riigis. suur tänu suur aitäh, nüüd palun härra Mikulašik. suur tänu suur tänu, äh, härra president, härra volinik, ma tahaksin avaldada kaastunnet Pakistani kodanikele, sest nad kaotasid olulise poliitilise figuuri, kuberner Salman Tasiri. mind paneb muret tundma see, et äh, selles riigis kiusatakse inimesi taga erinevate veendumuste, erineva usu tõttu ja öö, usulised rühmitused nagu kristlased ei ole siin erandiks. üks naine öö, mõisteti süüdi jumalateaduse seaduste alusel, šariaadi õiguse alusel ja mõisteti süüdi. ei ole öö, saladuseks, et ekstremistid kuuluvad ka riigi julgeolekujõududesse, see tugevdab ekstremismi üldiselt ja halvendab riigi julgeolekut me ei saa oodata, et tegemist oleks õigusriigiga ja ma kutsuksin üles kõiki poliitilisi jõude, aga ka öö, usulisi institutsioone toetama öö, mõõdukat tiiba selles ühiskonnas. härra Kaale, palun. suur tänu härra president, Pakistan on nii mitmestki vaatenurgast haavatav riik poliitilisest aspektist ei ole Pakistan piisavalt tugev selleks, et olukorda stabiliseerida, lisaks peavad relvajõud samuti või Pakistani armee võitlema erinevate probleemidega korraga. mitmed kriisid on jätnud samuti tugeva jälje, riik on läinud justkui ajas tagasi ja Pakistan ei ole suutnud piisavalt kiiresti edasi areneda, majanduskasvu ei ole taastatud. me peame kindlasti süvendama oma dialoogi Pakistani poliitikutega selleks, et viidaks sisse vajalikud majandus- ja sotsiaalreformid, et riigil oleks ka tulevikku. et oleks korralikke väljavaateid, sest et muidu liigutakse ikka ja jälle äärmuslikkuse suunas. suur tänu ja viimaseks selles vaba mikrofoni vooris härra Poosel, palun. suur tänu, härra president. kõige verejanulisem ning kohutavam režiim oli kindlasti kommunistlik režiim. proua Veržea ründas siin religiooni, tõepoolest, tegemist on ideoloogiaga ja me peame selle vastu võitlema, aga samas peame ühtlasi ka tunnistama, et Pakistan loodi usulistel põhjustel siis, kui Briti impeerium lagene, lagunes. loodi üks islamiriik ning teine hinduistlik riik ja ärgem unustagem, et tegemist on islamiriigiga me peame lihtsalt võitlema selle eest, et Pakistan oleks tolerantne, et seal austatakse usuvähemusi, ka kristlasi, ja meie Euroopa Liiduna peame tegutsema oluliselt energilisemalt, kui me seda siiamaani oleme teinud, sest et muidu jääb täiesti arusaamatuks, kes kristlasi ikkagi kaitseb. suur tänu, proua Essaia, te olete viimane kõneleja. suur tänu mitmed kõnelejad on juba maininud seda, et äh, Salman Tasir võitles nende eest, kellel ei olnud võimalusi iseenda eest seista, naiste ja vähemuste eest. ta oli alati ebaõigluse vastu, ta toetas demokraatlikku riiki ja kritiseeris väga tugevalt jumalateaduse seadust, tema arvates olid need lood äh, Äh, sõnastatud inimeste poolt ja seega on ka inimestel õigus äh, neid tagasi võtta, tühistada. mitmeid aastaid võitles ta ühe kristlasest naise elu eest. ja kogu see võitlus õigluse nimel maksis talle lõpuks tema elu. Euroopa Liit äh, on püüdnud toetada neid jõude Pakistanis, kes on soovinud edasi liikuda. mitte kõik Pakistani elanikud ei toeta fundamentaliste seega oma välispoliitiliste tegevuste raames peame me selle vastu võitlema. suur tänu ja nüüd volinik Füüle. suur tänu, <clears throat> härra president, parlamendiliikmed. see debatt näitab taaskord, et Euroopa Liit on šokeeritud härra Salman Taseri brutaalsest mõrvast Punjabi provintsi kubernerist mõrvust, mõrvast neljandal jaanuaril. parunes Ashton on seda tugevalt hukka mõistnud oma vastavas avalduses ning ta kutsus Pakistani valitsust üles kurjategijaid kohtu alla andma. see mõrv on veelgi hullem sellepärast, arvestades seda, mis, mida meil sellest teada on, kuna ta on seotud härra Taseeri sõnavõttudega kristlasest naise Asia Bibi toetuseks. tuleb teatavaks, tuleb märkida seda, et kaheteistkümnendal novembril kaks tuhat kümme meie kõrge esindaja, parunes Ashton, avaldas äh, Äh, suurt muret proua Asia Bibi surmanuhtluse otsuse üle ning ta kutsus üles Pakistani kaotama surmanuhtlust ning inimõigusi austama, nõnda nagu see on rahvusvahelistes konventsioonides ette nähtud ja millega ka Pakistan on ühinenud. Euroopa Liit on korduvalt tõstatanud selle küsimuse jumala teatuse seaduste kohaldamisest Pakistani valitsusega, pidades äh, inimõiguste dialoogi ning me oleme teadlikud sellest, et Jumala teotuse seadused on sellises vormis, nagu nad praegu on, kasutatavad kur-, öö, äh, äh, usuvähemuste vastu ja me oleme samuti teadlikud sellest, et on kasutatud ka valesüüdistusi selleks, et mingisuguseid erahuve öö, soosida ning meid rõõmustasid varasemad Pakistani valitsuse sammud, mis olid suunatud see, nende seaduste vastuolulisemate klauslite muutmisele. kuid loomulikult me tahaksime, et nad, need seadused täielikult kehtetuks muudetaks. ja vaatamata sellele, et toimus mõrv, on seda mõrva ka avalikult toetatud ja me teame, et fatvat ei olnud välja antud mitte ainult härra Taseeri vastu, vaid ka teiste avaliku elu tegelaste vastu, kes on juba see, nende jumalateaduse seaduste vastu sõna võtnud. seda ei tohiks lubada, vägivalla õhutamist ja vihkamise õhutamist ei tohi lubada. valitsus, Pakistani valitsus peab kaitsma oma kodanikke ja meie loodame nende peale, et nad seda teeksid härra Taseeri mõrv näitab, et sallimatus ja poliitiline ekstremism on tõusuteel ja meie peame vastu astuma sellele olukorrale, me peame kaaluma, kuidas reageerida, kuidas abistada valitsust ja demokraatlikke institutsioone selleks, et nad saaksid väljakutsetega toime tulla. ütlen väga selgesti, mingit alternatiivi ei ole sellele, et tugevdatakse demokraatlikke jõude Pakistanis, Pakistani kodanikuühendusi. Pakistani põhiseadus kaitseb sõnaselgelt vähemuste õigusi ning valitsusel tuleb toime tulla ekstremismiga mitte ainult oma piirialadel, vaid ka Pakistani linnade tänavatel. me peame jätkuvalt arengukoostöös rõhuma hariduse arendamisele, rohkem tuleb ära teha ka selleks, et sallivust äh, Äh, sallivuse eest kõneleda, eriti ähm, läbi haridussüsteemi ning me oleme täiesti teadlikud sellest haavatavast olukorrast, milles on usuvähemuste esindajad Pakistanis. ja see ei puuduta mitte ainult kristlasi, aga ka hindusid, šiia, amaadisid ja teisi. Euroopa Liit peaks olema eestvedajaks meie ühise eesmärgi äh, edendamisel ja mitte ühte nendest eraldi välja tooma, sest selle, see tekitaks veel rohkem eraldumist erinevate usuvähemuste vahel. tähtis on ta-, kaitsta iga üksikisiku õigust usuvabadusele, olgu see Pakistanis või kusagil mujal. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, volinik, nüüd on äh, Pakistani puudutav arutelu lõppenud, olen saanud äh, seitse resolutsiooni eelnõud, äh, hääletus toimub kohe pärast järgmist